rohkem kui kolm tuhat inimest protestis poli-, Rumeenia parteide poliitiliste mängude vastu ja nõudsid Ungari kogukonna austamist ja nende õiguste austamist. härra Buuse, Bulzek, üks minut